tänase istungi avatuks äh, vastavalt päevakorrale kõigepealt toimub Kontrollikoja kahe tuhande üheksanda aasta aruande tutvustus. esimesena saab sõna kontrollikoja president äh, härra Victor da Silva Caldeira. Äh, palun, teil on sõna. aitäh, härra president. lugupeetud liikmed, daamid ja härrad. mul on suur au esitleda teile, eh, osaleda tänases äh, arutelus ning esitleda kontrollikoja aruannet kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmise kohta. olen selle juba esitanud teile, härra president, ning äh, eelarve kontrolli komisjonile. ja ma tahaksin esineda nelja põhisõnumiga, mis on tänases äh, selles eelmist, eelmist aastat puudutavas aruandes. esiteks, kontrollikoda järeldab, et Euroopa Liidu raamatupidamise aruanne annab õiglase ülevaate Euroopa Liidu finantsolukorrast ning äh, majandustulemustest ja rahavoogudest. on juba kolmas äh, aasta, ähm, kui äh, Kontrollikoda leiab, et äh, aastaaruannes ei ole märkimisväärseid vigu ja need on, on usaldusväärsed. mis puudutab seaduspärasust ning korrektsust, siis on samasugune aruanne, mis eelmistel aastatel sissetuleku tulude ning ähm, kulukohustuste osas, välja arvatud kahes valdkonnas. esiteks administratiivkulud ning teiseks majandus ning finants, äh, finantsteemad. kõikides teistes valdkondades oli veamäär siiski märkimisväärne. tahaksin peatuda kahel, ühel valdkonnal, põllumajandusel ning äh, loodusvaradel kontrollikoda leidis, et äh, veamäär on veidi kõrgem kui kahe tuhande kaheksandal aastal, kuid äh, see oli siiski kooskõlas äh, kontrollikoja hinnangutega mõlemal aastal. ja me näeme, et süsteemid on ainult osaliselt tõhusad. ja me näeme, et selles osas, mis puudutab ähm, maksete, ähm, maksete ähm, arvutamist ning maa kasutamist, seal on kõige suurem veamäär. ühtekuuluvuse osas on tegemist ainsa eelarvevaldkonnaga, kus ähm, hinnanguline veamäär on üle viie protsendi. kõige suuremad vead ähm, põhinevad sellel, et äh, riigid ei rakenda riigihanke äh, reegleid õig-, õigesti ning äh, samuti on ähm, abikõlbmatute kulude kuludega äh, vead seotud. ja kui me vaatame neid tulemusi ning võrdleme neid eelmise aasta tulemustega, siis me näeme, et kõige suurem vahe on ühtekuuluvas valdkonnas. ja nüüd tulen ma kolmanda põhisõnumi juurde siin olid kulud äh, väiksemad kui äh, eelnevatel aastatel ja hinnanguline veamäär on ähm, langenud madalamale kui eelmistel aastatel, kuid siiski peaksime säilitama ettevaatuse ennem, kui hakkame tegema mingisuguseid kaugeleulatuvaid järeldusi selles valdkonnas. me teame, et ähm, kulutused aastast aastasse võivad märkimisväärselt muutuda, kahe tuhande üheksa, üheksas aasta oli väga erinev kahe tuhande kaheksandast aastast ei ole mingisugust tagatust, et, tagatist, et äh, hinnanguline veamäär langeb, äh, kui äh, järelevalvesüsteemid jäävad ainult osaliselt tõhusaks ja see toob mind minu viimase põhisõnumi juurde. informatsioon, mida esitab komisjon tagasinõudmiste ning korrektsioonide kohta, ei ole veel täielikult usaldusväärne ning seda ei ole võimalik äh, täielikult äh, kontrollikoja hin-, äh, hinnangulise veamääraga võrrelda. meie ees on terve rida algatusi, mis võimaldavad finantsjuhtimist Euroopa Liidus märkimisväärselt pahandada, parandada. selleaastane aasta aruanne toob välja ka soovitused kontrollikoja auditile põhinevalt nendega on võimalik äh, kulutuste kvaliteeti parandada ja see peaks olema meie esimeseks prioriteediks, kui me seadusandliku raamistiku parandame ning süsteeme tõhustame ning sellega veamäära vähendama, siis see kõik aitab sellele eesmärgile kaasa. sel aastal tuli komisjon välja ülevaadatud finantsregulatsiooni versiooniga ja Kontrollikoja seisukohaks on, et seal on terve rida ettepanekuid, mis annaksid võimaluse komisjonile läbipaistvust äh, suurendada ning samuti äh, finantsjuhtimist parandada. eriti just sektoriaalses äh, seadusandluses on võimalik teha väga palju edasiminekuid selleks, et kulutuste kvaliteeti parandada. järgmisel aastal näeb komisjon ette õigusalaseid ettepanekuid mis puudutavad Äh, erinevaid programme ning äh, Kontrollikoda leiab, et oluline on kinni pidada sellistest põhimõtetest, et äh, tõepoolest Euroopa lisaväärtust suurendatakse, et oleks selged eesmärgid, et need süsteemid oleksid realistlikud ja nii lihtsad kui võimalik ning et samuti oleks vastutus selgelt välja toodud. president, lugupeetud liikmed tagada see, et Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse optimaalselt ja see seab meile kõigile väga suure vastutuse komisjonile, kui pakutakse välja seadusandlikke akte ning äh, täidetakse eelarvet äh, liikmesriikidele, kes äh, haldavad kaheksakümmend protsenti igapäevasest, igapäevastest Euroopa Liidu eelarvevoogudest nii parlamendile kui ka nõukogule ja muidugi ka kontrollikojale kui ähm, Euroopa Liidu välisaudiitorile. suur tänu! suur tänu, härra president! ja nüüd äh, saab Eurokom-, Euroopa Komisjoni nimel sõna härra volinik äh, Algirdas Žemeta. härra volinik. härra president äh, kontrollikoja president Kaldeira, austatud parlamendisaadikud ning kontrollikoja liikmed. kaks päeva tagasi oli minul ja president Kaldeiral juba võimalus omavahel arvamusi vahetada eelarve kontrolli komisjoniga kontrollikoja aastaaruande osas ja ma tahaksin selle arutelu peamised punktid välja tuua ja ka esimesed järeldused tuua enne kui ma süüvin asja sisusse, tuletaksin meelde, kui äh, viljakas oli dialoog äh, kontrollikoja liikmete mm, äh, ja komisjoni sisekontrolli meeskonna vahel, ma tahaksin Kontrollikoda tänada selle suurepärase koostöö eest ja tunnustan seda, et on sellel aastal saavutatud suur edasiminek, aruandes on väga palju positiivset, aga ka kriitilist ning äh, komisjon on veendunud, et kõiki Kontrollikoja soovitusi tuleb täpselt järgida. Ko-, äh, aruande peamine sõnum on äh, võtmetähtsusega komisjoni enesehinnangule selle kohta, kuidas nad tulevikus oma kohust Euroopa eelarve täitjana täidavad kolmandat aastat äh, järjest äh, on Kontrollikoda andnud äh, positiivse hinnangu. kontrollikoda on meie arvepidamise üle vaadanud õiglaselt ja, ja ilma reservatsioonideta. Euroopa Komisjon on muidugi väga rahul selle lahendusega, kuivõrd see kinnitab, et meie raamatupidamisreform on ennast õigustanud. kuid samas toob see aruanne välja ka täiesti õigesti mõned puudujäägid ja kuigi muidugi eh, komisjoni eh, soov neid puudujääke eemaldada ei saa mõjutada eh, aruande sisu, tahaksin selle siinkohal siiski välja öelda. mis puudutab nüüd tehingute legaalsust ja regulaarsust, siis on väga positiivne, et üldine veamäär on kahe tuhande üheksandal aastal samuti langenud sissetulekud ja, ja kulukohustused on legaalsed kõikides materiaalpunktides üle. üle üheksakümne viie protsendi väljamaksetest Euroopa Liidu eelarvest on äh, veatud. see äh, on väga positiivseks märgiks selleks, et meie jõupingutused äh, kontrolli parandada on ka soovitud tulemusi toonud. seda kõike tänu läbi suure veamäära vähendamise ühtekuuluvuspoliitikate osas. see on kõik seotud sellega, et parlame-, et komisjoni roll nüüd ex ante osas on suurem liikmesriikide programme hinnates ning loomulikult me oleme olnud ka väga karmid maksete peatamisel või lõpetamisel, kui on tekkinud tõsiseid probleeme ning aruanne on rõhutab äh, oma, rõhutab ka seda, kui oluline on olnud äh, tagasinõudmiste osa. projektidelt tagasi võetud raha nende projektide puhul siis, kus äh, avastati vigu ja kus liikmesriigid on vastutavad, Äh, see summa näitab seda, kui veendunud on Euroopa Komisjon on ol, olnud oma töös. ma olen nõus, aga samas äh, Kontrollikoja arvamusega, et äh, töö ei ole veel ja tulemused ei ole veel rahuldust toovad ning me kavatseme kindlasti viia sisse parandusi tänastes programmides, aga ka järgmise programmiperioodi ajal nende projektide puhul, mis lähevad siis ühtse juhtimise alla. ma olen härra Caldeira ettevaatlikkusega nõus, kui ta hoiatab meid veamäära võimaliku tõusu eest, eriti ühtekuuluvuspoliitika osas äh, tulevikus. ma olen nõus Kontrollikojaga selles osas ka, et tõesti liikmesriikide süsteemides on nõrkusi ja, ja, ja probleeme on ka, ka muu äh, süsteemi osadega täiesti selge on see, et tulevikus peab keskenduma kulutõhusast, tõhusatele hinnangumehhanismidele, abikõlbulikkuse reeglite Äh, kinnitamine ning info kvaliteedi parandamine, äh, et liikmesriigid äh, esitaksid siis tehingute ja tagasinõudmiste osas täpsemat infot, kuid see nimekiri ei ole kindlasti lõplik. meie uuringud on näidanud, et meie ees on ka teisi väljakutseid, näiteks suurema vastutuskohustuse tagamine suurte finantstegurite, eriti liikmesriikide puhul riski ja tulemuslikkuse põhine hindamine on kindlasti tulevikus väga oluline. ma olen eelarve ülevaatamise ajal toetanud äh, just nimelt äh, mõju hindamist, äh, mida peaks siis juhtima väga selgelt konkreetsed indikaatorid eelmise aasta maikuus esitasin kaks tuhat kümme, kaks tuhat neliteist pettustevastase võitluse äh, projekt, programmi äh, teie koja eelarvekomisjoni ees ja seal on sees väga konkreetsed sammud, mida komisjon kavatseb astuda selleks, et liikuda äh, positiivsema eelarve täitmise heakski, e-, e-, eelarve kinnitamise aruande suunas ja ka täna on see programm täiesti ajakohane ja juhib kindlasti meie tulevikusamme ja lõpetuseks ma olen veendunud, et kahe tuhande üheksanda aasta Kontrollikoja aastaaruanne peegeldab väga selgelt seda, et meie jõupingutused kannavad vilju. see on väga õigesti ajastatud panus äh, meie äh, aruteludesse praegu Euroopa Liidu eelarve parema täitmise osas ja see peaks kindlasti sillutama teed äh, järgmise põlvkonna programmidele. daamid ja härrad, suur tänu! suur tänu, härra volinik, nende märkuste eest nüüd saavad äh, sõna siis äh, fraktsioonide esindajad. esimesena Euroopa Rahvapartei proua Ingeborg Kressle. president, president, lugupeetud kontrollikoja president, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, ma arvan, et äh, täna on meil tegemist väga positiivse päevaga, sellepärast et esimest korda me saime arvestada tõepoolest sellega, et Barroso teine komisjon äh, saab üle kahe protsendi tõkkest ja sellepärast on Kontrollikoja aruanne meie jaoks heaks äh, uudiseks, eriti nende jaoks, kes äh, selles valdkonnas tööd teevad, me näeme, et komisjon tõesti üritab äh, tõhusat tööd teha ja sellel on ka tulemusi. kui me vaatame neid tulemusi, siis loomulikult osa on seotud muudetud määrustega, see on kindlasti nii ja see on ka äh, tee, mida me tulevikus peame minema. kui komisjon äh, saaks äh, avalike hangete direktiivi vastu võtta ja kui liikmesriigid sellega nõustuksid, siis oleks tegemist suure sammuga selles suunas, et me saaksime positiivse eelarve täitmise aruande kinnitamise Nendele, kes ütlevad, et Euroopa eelarve on suures ohus, tahaksin ma öelda, et loomulikult tuleb raha et Euroopa raha kontrollitakse paremini kui äh, riikide raha kasutamist, seda kontrollitakse paremini, selle üle koostatakse rohkem paremini, paremaid aruandeid ja äh, liikmesriikides äh, on kohati nii, et tänu Euroopa reeglitele on üldse tekkinud ja olemas need äh, liikmesriikide enda reeglid. me peame liikmesriike üles kutsuma, et nad äh, oma äh, riigi vahendite puhul ka-, kasutaks samasuguseid kontrollimeetmeid nagu Euroopa vahendite puhul ja vastupidi. aga ma pean ütlema, et ma olen ka pettunud, ma juba ütlesin, et aastaaruandes on tunduvalt vähem infot kui senini. me vajame teabet vea määra kohta me oleme seda alati saanud, aga e, seekord me ei ole saanud nii palju teavet, me ei ole e, lasteaias, parlamendi saadikud on sõltuvad sellest, et me saame need e, andmed, meile lubati, et parlamendiga tehakse head koostööd, aga sellest lubadusest ei ole te kinni pidanud, aitäh. suur tänu, proua Kressle. järgmisena sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel härra Georgios Stavrakakis. suur tänu, härra president, härra volinik, president Kaldeira, kallid kolleegid, ma tahaksin siinkohal tervitada aastaaruande esitamist ja tahaksin tänada Kontrollikoja presidenti ja koja liikmeid töö eest. suur tänu ka suurepärase koostöövalmiduse ülesnäitamise eest. meie roll parlamendina on äh, teenida kodanikke ja tagada seda, et maksumaksja raha kasutatakse äh, korralikult, äh, läbipaistvalt ja asjakohaselt. Äh, kuivõrd me oleme kaasmenetleja, on meil hea meel näha, et olukord on paranemas, kuid kontrollisüsteemides on endiselt vigu, tuleb leida lahendusi, et olukorda parandada. praegune majandus- ja sotsiaalkriisi kontekst äh, on rõhutanud seda, et järelevalve aspekt on olulisem kui kunagi varem ja meie oleme võtnud endale kohustuse probleemid eelarve täitmisega täita ja olukorda parandada. suur tänu. liberaalide nimel Jorgo Hatsimarkakis. härra president, lugupeetud volinik Šemeta, lugupeetud president Caldera ma tahaksin äh, tänada Kontrollikoda aruande eest, teie asutuse töö annab äh, väga olulise äh, panuse ja põhimõte on põhimõtetest peab, äh, peetakse kinni ka seni, nendest põhimõtetest, mida kunagi äh, siis viis sisse asepresident Kallas. Äh, meil on kerge halvenemisega tegemist põllumajanduse vallas, aga komisjon ei peaks nüüd käsi rüppe panema, me peame ütlema, et need suured paranemised on seotud väga hea ähm, pisteliste kontrollide valikuga ja ma arvan, ma kardan, et see trend järgmisel aastal ei leia kinnitust. me peaksime Lissaboni lepingu poolt antud hoogu äh, kasutama selleks, et äh, viia läbi paradigmaatilisi muutusi. iga kontroll, äh, tegemist on kuueteistkümnenda kontrollikoja aruandega, mis põhimõtteliselt ei ole positiivne ja minu ettepanekud oleks, et komisjon peab veel äh, rohkem tööd tegema nende ilmsete vigadega ja peab lõpet-, lõpetama äh, rahade maksmise. Mi-, kuidas saab olla asi nii, et Kreeka ei saa kümme aastat äh, mingeid sanktsioone, ehkki ta rikub reegleid? ja maksumaksjad ei tohi kahekordselt karistada ainult kümme protsenti nendest, kes äh, reegleid rikuvad, peavad äh, rahasid ka tagasi maksma. liikmesriigid on äh, kokku leppinud sel viiekümne protsendilises rahastamises, nii et maksumaksjad peavad asja kahekordselt kinni maksma. kahe tuhande kuuenda aastani sai, saadi äh, ühtekuuluvuspoliitika vallas seitse koma seitse miljardit ebaõiglaselt. Äh, tagasi maksti aga äh, väga palju väiksem summa. ja ma arvan, et äh, tõenäoliselt on tulevikus asi niimoodi, et liikmesriikidel ei ole võimalus, ei ole, liikmesriigid pole võimelised seda korralikult väljagi arvutama. komisjon peab poliitiliselt äh, selgroogu näitama ja me soovime vähemalt komisjoni presidendi Barroso allkirja näha äh, äh, tees aruande all, aga me tahame näha ka sellist hinnangulist aruannet, mis tuleneb Lissaboni lepingust. aga kokkuvõttes sooviks ma teid tänada selle aruande esitamise eest. The Greens, kolleeg Bart. sõna rohelistele, nüüd härra Staes, palun. Eh, toen ik dit eh, jaarverslag aitäh, lugupeetud eh, kolleegid, kui ma lugesin seda aastaaruannet, siis mul oli tunne, et ma olen seda juba varem lugenud. ma lugesin midagi, mida me iga aasta loeme. on liiga palju probleeme ühtekuuluvuspoliitikas, põllumajanduspoliitikas, teadusuuringute vallas, välisabi vallas, haridusvallas Äh, järelevalve ja kontrollisüsteemid ei ole täiesti tõhusad selleks, et äh, liiga suureks paisutatud äh, kulusid korrigeerida. Äh, probleemiks äh, on see, et liikmesriigid ei tea seda, mida nad, ei tee seda, mida nad peavad tegema, nad peaksid äh, korrektselt jälgima seda, et need vahendid, mida nad maksavad soodustatud isikutele, et need oleksid õiged ja need vahendid moodustavad kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest, komisjon aga ka ei jälgi seda, mida liikmesriigid teevad, nii et seetõttu ma tahaksin järgida raportööri strateegiat, mis seisneb selles, et hoolitsetakse selle eest, et me peame nõudma äh, riikidest äh, äh, täitmisaruandeid ja et finantsministrid peavad neile alla kirjutama. ja et tuleks kehtestada ka siduvaid sanktsioone, mis selliseid vigu väldiksid. härra Tšarnetski. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad kontrollikoda tegeleb meie raamatupidamise kontrollimisega, aga tegemist on ka teatavat laadi politseinikuga, sõbraliku politseinikuga, aga vahel on mul siiski mulje, et äh, ta on võib-olla liigagi armuline, ta on liiga heasüdamlik. selle aruande järeldused, äh, Kontrollikoja aruande tehtud järeldused on järgmised, et olukord paistab olevat hea, aga tegemist ei ole ideaalse ega optimaalse olukorraga. mul on jäänud mulje, et paljud äh, inimesed Euroopas äh, suhtuvad sellesse küsimusse pessimistlikumalt kui Kontrollikoda. kontrollikoda peab olema usaldusväärne selleks, et äh, Euroopa institutsioonid mm, oleksid usaldusväärsed Euroopa maksumaksjate ja kodanike silmis, aga selleks, et Kontrollikoda oleks usaldusväärne, peab ta väga äh, järjekindlalt ja põhjalikult kontrollima. täna ütleb äh, äh, kontrollikoda, et me peaksime olema õnnelikud selle üle, et klaas on üheksakümne viie protsendiliselt täis, aga ma arvan, et enamus valijaid küsivad, et miks klaas on viie protsendi ulatuses tühi on ju põhimõtteliselt võimalik, et äh, vigade määr tegelikult on isegi suurem kui viis protsenti. ma sooviks äh, kutsuda Kontrollikoda üles, äh, et nad veelgi paremini kontrolliksid seda, kuhu vahendid lähevad, aitäh. Uh, nüüd QNGL-i nimel härra Sondergaard Øh, øh, aitäh. Äh, kontrollikoja aruanne on hea, teatavasti on tegemist sellega, et vigade arv on vähenenud. kuidas me peaksime seda hindama? ma arvan, et see sõltub kahest asjast, ühelt poolt äh, lähtekohast ja teiselt, äh, teisalt ootustest. lähtekoht oli tegelikult väga halb ja täiesti katastroofiline. miljardeid eurosid maksti välja reeglite vastaselt ja seetõttu olid oodatused sellised, et esiteks olukorda parandatakse ja teiseks, et kõigis valdkondades leiab aset olukorra otsu-, otsustav paranemine ja mõningates valdkondades seda ka tehti, mõningates valdkondades äh, kindlasti enam ei olnud nii palju äh, vä-, väärat väljamaksmist, aga mõningates valdkondades on äh, probleemide arv isegi kasvanud ja see tõesti ei saa niimoodi jätkuda Hiljuti mm, eelarve kontrolli komisjonis äh, kordas Šemeta, härra Šemeta seda, mida ta täna ka ütles, et et vigade arvu vähenemine on tulenenud komisjoni tulemusrikkast tööst. ma olen nõus, väga tore, ma olen nõus, et komisjon äh, selle au eest vastutav on, aga eks me siis näeme ka, kes äh, siis vastutab, kui järgmine aasta on vigade määr suurem. DFD nimel proua Marta Andreasen. aitäh, härra president, kolleegid, aasta-aasta järel viimased kuusteist aastat on äh, Kontrollikoda järeldanud, et on äh, võimalik äh, kinnitada üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarve kasutamisest, kuid veamäärad tegelikult on kõrgemad, kui peaksid olema tavalised veamäärad. näiteks Äh, erasektoris tähendaks see seda, et ettevõte pandaks kinni ning äh, selle juhid äh, vangistataks. see tähendab seda, et umbes kuute miljardit eurot ei ole välja makstud, kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest. me räägime siin vastutuse puudumisest. komisjon ja audiitorid muidugi alati süüdistavad liikmesriike, kuid faktiks on tegelikult see, et see ebaõnnestumine on tingitud just komisjoni tegutsemisest komisjon peaks kehtestama reeglid ning sanktsioonid äh, nendele, kes reegleid riki-, rikuvad, kuid äh, seda ei ole õnnestunud teha ja selle eest vastutab ka parlament, kuna parlament kinnitab seda olukorda iga-aastaselt. kuid äh, ei ole enam lootust, et Euroopa Liidu eelarve tõepoolest kinnitatakse, selle kasutamine kinnitatakse, kiidetakse heaks audiitorite poolt ma arvan, et ainsaks viisiks maksumaksjate raha säästmiseks on eelarvet märkimisväärselt kärpida. peaminister Cameron, kes aktsepteeris kahe tuhande eh, üheteistkümnenda aasta eelarve suurendamist kahe tuhande, kahe koma seitsmekümne viie protsendi võrra, tundub, et eh, ilma, eh, et me peame tõepoolest üle vaatama kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve. Ähm, sõltumatute nime all äh, härra Martin Ehrenhausen, palun. aitäh. jah, see on õige. veamäär ühtekuuluvusvallas on märkimisväärselt äh, äh, vähenenud viiekümne neljalt protsendilt kolmekümne viiele protsendile. seda tuleb tunnustada, aga nagu raportöör juba ütles, et kui asju täpsemalt vaadata, et kui täpsemalt vaadata, kuidas need arvud on saadud, siis tuleb neid arve näha äh, Äh, veidi äh, halvemas kontekstis. Äh, fakt on see, et kontrollisüsteemid ühtekuuluvusvaldkonnas ei ole tõhusad. seda on Kontrollikoda ise öelnud ja vähemalt kolm protsenti rahadest on sellised, mida tegelikult ei tuleks välja maksta. ja see tähendab, et meil on ees veel äh, pikk tee, äh, volinik Haanil on ees pikk tee selleks, et siin ähm, kord majja lüüa. põllumajanduse vallas on tegemist minu jaoks tagasiminekuga, sellepärast et äh, vigadena ei, vigadeks ei loeta seda, kui makstakse miljardäridele toetust. ja mis puudutab kahekordselt äh, välja makstud sotsiaalrahasid, siis äh, mina sooviks küsida, et kes need vead on teinud, kas need äh, summad nõutakse tagasi, kui suur see summa tegelikult ikkagi on ja kokkuvõttes sooviksin ma öelda, et tulevikus oleks oluline, et Kontrollikoda mitte üksnes ei kontrolliks väljamaksete legaalsust, vaid ka nende tõhusust ja tulemuslikkust. aitäh ning kuna härra Audiid ei ole kohal, siis ma annan sõna kohe kaheks minutiks härra Ivanile în primul rând vreau să i mulțumesc uh, domnului Vitor Caldera pentru acest raport. aitäh, kõigepealt sooviksin tänada härra Calderat selle selge ning väga asjakohase aruande esitlemise eest, mis puudutab kahe tuhande üheksanda aasta eelarvet. teiseks äh, tahaksin äh, välja tuua midagi, mis meie jaoks on väga oluline, iga viie aasta tagant valitakse meid siia parlamenti, saadetakse meid äh, maksumaksjate poolt siia kes äh, oma tööga tegelikult loovad selle eelarve ja nende seisukohast ja kuna me nii tihti oma valijatega tõepoolest ka kohtume, nende seisukohast kahe tuhande üheksanda aasta eelarve ei ole sugugi hea eelarve ja tooksin välja siin kaht, kaks põhjust. kõigepealt äh, need äh, eelarve juhtimisdeklaratsioonid, neid ei allkirjastata peaministrite ega rahandusministrite poolt, me isegi ei tea, kes vastutavad nende deklaratsioonide eest ja me ei tea, kuivõrd ähm, korrektsed need äh, deklaratsioonid on. ja see võib äh, tekitada ähm, vales, valede andmete tekkimist. ja nüüd rääkides veamäärast, liikmesriigid peaksid äh, maksma tagasi raha komisjonile, ehk siis ähm, Euroopa maksumaksjad esiteks maksavad selleks, et luua eelarvet, Euroopa Liidule ja siis peavad äh, läbi riigieelarve nad veel katma ka kulud või kaod. nii et põhimõtteliselt makstakse kaks korda nende vigade ja pettuste eest, mis tekivad eelarve kasutamisel Euroopa Liidus. kolmandaks tahaksin seda, et oleks parem seos või tihedam seos Kontrollikoja ning riiklike audiitorite vahel. kui me tahame enam raha eelarvesse, siis me peaksime paremini kasutama seda raha, mis meil praegu juba kasutada on. ja me teame väga hästi, kus probleemid on ja kuidas neid lahendada. härra De Magistris järgmisena, palun. suur tänu, proua president. täna võime me kindlasti nentida, et äh, vigade hulk äh, arvepidamises on vähenenud ja seda kõike tänu president Caldeira äh, tähelepanelikule tööle, aga tänu ka eelarvekomisjoni tööle siin kojas, kes on vägagi keskendunud maksumaksja raha sihipärasele kasutamisele ning korrektsele kasutamisele. kuid mõned asjad siiski ei lähe äh, õiges suunas ähm, väga keerulistes valdkondades, näiteks nagu põllumajandus ja ühtekuuluvuspoliitikaga seonduv, kus äh, veamäär on murettekitavalt kõrge. üsna tihti on siin näha pettuseid, ähm, nõutakse liiga palju raha ja kõige selle kontrolli alla saamiseks tuleb äh, kindlasti vähendada bürokraatia hulka, eriti just nimelt mõttetu bürokraatia hulka, me peame olema veendunud oma võitluses igasuguste pettuse vormide vastu ning eriti tuleb äh, tähelepanu all hoida muidugi neid äh, sektoreid, kus äh, vigade hulk on kõige suurem. tahaksin viidata ka komisjoni pettustevastasele institutsioonile Olafile, nende tegevuse eesmärgiks on just nimelt selliste pettuste vastu võitlemine alles hiljuti käis eelarvekomisjon Itaalias ja, ja vaatas, mida äh, näiteks selles piirkonnas tehakse. üsna tihti muidugi sellised avalikud hanked on äh, petturitele äh, atraktiivsed, kuid siin tulebki mängu just nimelt Olav, kes peab koostöös meiega tegema oma tööd. ja veel üks väga oluline küsimus minu meelest on kindlasti see, et komisjonist peaks tulevikus äh, saama märksa sõltumatum äh, institutsioon liikmesriikidest. liikmesriigid on äh, väga tõsiseid vigu teinud juba aastaid, komisjon peaks selliste vigade tulevikus vältimiseks lihtsalt väljamaksed peatama parlamendi ja üldiselt Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärsust äh, mõõdetakse läbipaistvuse indikaatori abil ja kindlasti on paranemisruumi suhteliselt palju. järgmisena saab sõna härra Van Dalen. härra president, äh, Euroopa äh, Kontrollikoda ütleb, et et olukord on paranenud, aga et siiski ei saa sajaprotsendiliselt veel kõike heaks kiita, seda see tuleneb sellest, et ühtekuuluvusvaldkonnas on toimunud paranemine, aga umbes neljakümne protsendi projektide puhul oli siiski tegemist veel vigadega. kui tegemist on kolmekümne kuue miljardise eelarvega, siis see tähendab seda, et kahte miljardit eurot ei saa äh, siiski heaks kiita, nii et äh, komisjon peab kontrollima, kuidas sellised vead on tekkinud ja kuidas veamäära vähendada see on eelkõige oluline eh, kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmise aruande kinnitamise jaoks. eile eh, öeldi, et vead on tekkinud seetõttu, et eh, menetlused on liiga keerukad, see näitab aga seda, et Euroopa peab äh, muutuma lihtsamaks äh, ja läbipaistvamaks. kui see, äh, seda ei toimu, siis jääb Euroopa meie kodanike jaoks väga keeruliseks reeglite süsteemiks, mida nad, mis neid ei huvita. aitäh ja sõna härra Obermeierile. härra Kajar, kas te soovite praegu panna ennast kirja vaba mikrofoni jaoks või? aitäh, proua mm, president, kuus miljardit eurot Euroopa eelarvest ähm, e, president katkestab. Äh, härra Obermeier, palun äh, katkestage hetkeks, ma tahan teada saada, kas äh, inimene soovib ennast kirja panna vaba mikrofoni jaoks. jah, tegemist oli sinise kaardiga ja ma soovisin aru pärida härra Van Dalenit, ma tahtsin küsida, et kas ta president, härra Van Dalen, kas te olete nõus vastama? ma tahan küsida härra Van Dalenilt, kas ta on teadmiseks võtnud selle, et nimetatud kõrgete protsendimäärade puhul on tegemist üksnes äh, pisteliste kontrollide määraga, et meil ei olnud mitte äh, kolmkümmend kuus protsenti äh, vigu, vaid kui vaid eh, tegelik veamäär oli viis eh, protsenti ainult, et kas te olete aru saanud sellest, et eh, need suured veamäärad, millest te rääkisite, ei ole tegelikult õiged? vastus. jah, äh, proua president, ma sain sellest aru, kaks miljardit eurot äh, on sellised, mille puhul ei ole tegelikult äh, olukord äh, korras ja ma küsisin, kas komisjon saaks olukorda parandada äh, ja volinik ütles, et ta kavatseb äh, uurimise läbi viia. sõna härra Obermeierile üheks minutiks. aitäh, president, teine katse, kuus miljardit eurot Euroopa Liidu eelarvest vastavalt Kontrollikoja hinnangule kahe tuhande üheksandal aastal läksid tumedatesse kanalitesse ja Euroopa Liidu mm, ametnike puhul on samuti äh, probleeme, et võetakse näiteks äh, kahekordselt äh, toetusi. Euroopa Liit ise on ka väga palju mm, probleeme tekitanud, nii et äh, see on tõesti äärmiselt häbiväärne ja olukord. eriti halb on olukord äh, regionaalabi mm, vallas ja nagu eelkõnelejad ütlesid, kolmekümne kuuest äh, protsendist kontrollitud maksetest on väga suur osa mm, problemaatilised ning ma arvan, et härra Haan peaks ka hoolitsema selle eest, et nii olulises valdkonnas me ei saaks raha raisata. lugupeetud äh, kontrollikoja liikmed, te olete motiveeritud, teid tuleks motiveerida veelgi paremini kontrollida, äh, kontrollima ja poliitikud peaksid äh, ettepanekud paremini ellu viima. sõna härra Olbrichtil pooleteiseks minutiks myślę, że dyskutując na temat raportu musimy być dos- lugupeetud daamid ja härrad, kui me räägime sellest aruandest, siis me peame väljenduma väga täpselt. sest kui me räägime samaaegselt vigadest, reeglitele mittevastamisest ja pettustest, kõik pannakse ühte patta, aga aruandest tuleneb selgelt see, et mis puudutab vigade avastamist, siis veamäär Euroopa Liidus on tunduvalt alanenud. et praegu on meie vea, veamäär umbes viis protsenti ja me ei tohi rääkida sellest, et meie veamäär on kakskümmend või nelikümmend protsenti, see ei ole õige. me näeme, et olukord on tugevalt paranenud selles poliitika valdkonnas, kus äh, rahasid jaotatakse koostöös liikmesriikidega ning meie peame hoolitsema selle eest, et see poliitika, mis on väga keerukas, äh, muutuks paremaks, et selle struktuure parandataks, sest äh, selle lisaväärtus on äärmiselt suur. ma tahaksin äh, möönda, et olukord on juba muutumas, aga aruandes, ja nüüd ma tsiteerin, on öeldud, et Kontrollikoda konstateerib, et ei ole võimalik võrrelda äh, kontrollikoja äh, arvutatud veamäära äh, komisjoni poolt edastatud veamääraga. ja see on just nimelt see koht, mida me peame muutma. asi ei tohi olla nii, et kontrollikoda ütleb, et ta ei saa oma andmeid komisjoni andmetega võrrelda, nii et me peame seda muutma. proua Schaldemose, üks minut, palun. Også tak til revisionsretten. aitäh, proua president, ma tänan ka Kontrollikoda, sest äh, meil on jälle antud hea instrument, mis võimaldab meil hinnata Euroopa Liidu rahade kasutamist. me peame tuvast-, konstateerima, et et olukord äh, läheb õiges suunas, ehkki probleeme on endiselt, aga isegi see tõsiasi, et äh, suund on õige, on meie jaoks äh, ajendiks äh, kuidas planeerida oma järgmist sammu teiste ähm, väljamaksete puhul, et meil on vaja korralikku kontrollisüsteemi, meil on vaja vähem vigu, aga sellest äh, ei piisa, me peame äh, tegema jõupingutusi selleks, et äh, paremini kontrollida rahade kasutamist, et kas rahasid kasutatakse mõistlikult, kas kasutatakse mõistlikult rahasid haldussüsteemis, hoonete puhul, personalisüsteemis, et kas me saame piisavalt oma raha eest see on meie eesmärk, me peame seda arutelu jätkama, oluline on tõhusus ja äh, suurem avatus selle, selle teema puhul. ning minu soov oleks, et parlament, nõukogu ja kontrollikoda avatult jätkaks seda arutelu. sõna on nüüd proua Šeskoval üheks minutiks. suur tänu. juba teist korda selle parlamendi äh, ametisoleku ajal me arutame kontrollikoja aruannet. tahaksin tänada selle aruande eest, kuid äh, äh, üllatav on see et, et üheksakümmend kaks protsenti eelarvest on kulutatud nõuete kohaselt ma tahaksin teada, millisel määral siin peab süüdistama liikmesriike ja millisel määral näiteks komisjoni kontrollisüsteemide ebatõhususe pärast. ma arvan, et meil oleks vaja suuremat koostööd äh, liikmesriikide poolt. härra Deutsch, poolteist minutit. tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, kedves kollégák! kolleegid Euroopa Kontrollikoda on välja tulnud väga heatasemelise aruandega eh, selles osas, mis puudutab kahe tuhande üheksanda aasta Euroopa Liidu eelarvet, ma arvan, et me peaksime kõik eh, respekteerima tehtud tööd ja tänama härra Kalderat ja teisi Kontrollikoja töötajaid. ma olen nõus kolleegidega, kes ütlesid, et see aruanne näitab selgelt seda, et Euroopa Liidu raha selle kasutamine üldiselt äh, on positiivne selle kasutamine ja me näeme, et veamäär on vähenenud, kuid samas me peame muidugi siit oma äh, õppetunnid leidma sellest aruandest ning äh, meil on endiselt veel väga palju ära teha. veamäär näitab seda, et Kontrollikoda on leidnud, et mitu miljardit Euroopa Liidu rahast on ähm, kulutatud ebakorrektselt. ja siin on sellega seotud ka võimalikud pettused ja ma arvan, et me peaksime kindlasti võtma ette vajalikud sammud selleks, et seda tulevikus vältida, seda tegema koos liikmesriikidega nii et äh, me saaksime teada, kuidas liikmesriigid enda poolt kehtestavad need veamäärad ja kuidas need äh, auditi äh, mehhanismid toimivad. aitäh, proua Ayala Sender. meil on hea meel näha, et äh, veel kord on äh, Euroopa Kontrollikoda teinud äh, tõhusat tööd oma aruande koostamise, kuid see aruanne näitab seda, et me ei tohi kindlasti loorberitele puhkama jääda. me peame väga hoolega kogu seda arengut jälgima. mul on väga hea meel, et härra Caldera rääkis siin edasise koostöö olulisusest selleks, et parandada finantsjuhtimist Euroopa Liidus räägime ka uutest õigusaktide ettepanekutest, uutest koostöövormidest selleks, et seda kõike tõhusamalt korraldada. mina isiklikult äh, vaatan eriti hoolega seda, kuidas nõukogu poolt äh, see vahendite kasutamine on korraldatud, seesamsüsteemi kasutamist ja ka teatud ad hoc teemad, näiteks andmekaitse, nendel ei ole piisavalt praegu kaalu antud, kuid eh, on teatud juhtumid jõudnud eh, Olafile ning eh, ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, näiteks mis puudutab personali suurendamist regioonide komitees, kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal aastal. proua Ivanova, kallid kolleegid, väga oluline on see, et need aruande põhileiud kahe tuhande üheksanda aasta eelarve kohta on väga sarnased ka eelnevate aastatega, kuid ka järeldusi korraldaks, korratakse aastast aastasse ja näeme, et ka need valdkonnad, kus neid ebakorrektsusi esineb, on tegelikult aastast aastasse samad olnud. me tahaksime saada täpseid äh, arvulisi andmeid kahe tuhande kaheksanda aasta ebakorrektsuste veamäär, äh, me näeme, kahe tuhande üheksandal aastal on see ühtekuuluvuspoliitikas alla läinud kuid me peaksime teadma, millised on siin põhjused, võib-olla on tegemist äh, siin äh, ka kontrollimeetodi küsimusega. endiselt on lahtisi küsimusi äh, välisabi, arenguabi, põllumajandus, energeetika, transport, kodakondsus ning uurimi-, uurimustegevus ning haridus eelarvekomisjon kindlasti teeb edaspidigi tööd selleks, et saavutada suuremat tõhusust Euroopa Liidu vahendite kasutamisel. kõik peaksid vastavalt oma vastutusele käituma siin. härra Kaier, palun üks minut aitäh, proua president, äh, lugupeetud president Caldeira, lugupeetud volinik. ühtekus, ühtekuuluvuspoliitika aruanne on Euroopa äh, e-, Euroopa eelarve äh, patsient intensiivravipalatis äh,. E-, nüüd on olukord paranenud, aga äh, Äh, siiski ei ole see piisav üle. üle viie protsendi maksetest äh, olid äh, problemaatilised, kolme protsenti poleks vaja olnud üldse maksama, välja maksta, nii et kokku seitsesada miljonit eurot. kus to-, toimuvad, kus juhtuvad vead avalike hangete puhul ning ühtekuuluvusvahendite väljamaksmisel ning see juhtub hoolimata sellest, et vahepeal on juurutatud kontrollisüsteemid, mida komisjon on alati äh, ka valideerinud. ma arvan, et me peaksime neid kontrollisüsteeme veelgi analüüsima. Äh, Saksamaal on äh, pisteline kontroll tuvastanud, et kõik kontrollisüsteemid üks, olid üksnes tingitult tõhusad. Ku-, kuidas me saame seda Ähm, vastuolu lahendada, et ähm, et vigadest vastutavad liik-, vigu tehakse liikmesriikides, aga vastutab komisjon, me pea-, võime seda arutada no,, aga tegelikult komisjon peaks seda probleemi lahendama. Äh, härra Šemeta, palun teie tõmmake ohjad pingule, me toetame teid selles. sõna härra Nistelrooil pooleteiseks minutiks. Eh, suur tänu kontrollikoja liikmed, mina olen regionaalpoliitika koordinaator Rahvapartei seas ja kui ma vaatan ühtekuuluvuspoliitika veamäära arenguid, siis on selge see, et eh, on toimunud areng positiivses suunas, seda tänu reformipaketile, mis võeti veamäära vähendamiseks vastu eelarveperioodiks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. Euroopa Parlament ja eelmine komisjoni koosseis tegid eh, selle veamäära vähendamiseks eh, väga suurt tööd, kuid avalikus sektoris on veamäär kõige suurem nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide tasandil äh, rakendatud projektides ja ma tahaksin, et volinik esitaks tegevuskava selleks, et survet avaldada liikmesriikidele äh, avalike hangete puhul eelmisel nädalal käisin ma parlamendi delegatsiooniga Rumeenias ning seal oli väga selgelt näha, millised on äh, rahade kasutamisega kaasnevad probleemid. ja lisaks sellele toetan äh, ma loomulikult neid äh, liikmesriikide juhtimisdeklaratsioonide esitamise süsteeme, sellepärast et nii tulevad kõige rohkem välja esinevad probleemid. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Derek Vaughan suur tänu, proua president, ma tahaksin täna siin rääkida nii positiivses võtmes kui võimalik äh, Kontrollikoja aastaaruande puhul, sellepärast et minu meelest audit on kõige parem viis asju parandada ja oma vigadest õppida ja, ja näiteid on tohutult selle kohta, kuidas komisjon, liikmesriigid ja äh, toetuste saajad saaksid asju parandada, näiteks põllumajandussektoris pidevad muutused nõudmistes, mida komisjon on sisse toonud, tekitavad äh, liikmesriikidele tõsiseid raskusi ning äh, abitaotlejatele ja Walesis minu äh, valijad räägivad seda kogu aeg. lisaks sellele, et on muudetud maa kasutamis, maatoetuseid, sellega on aktiivsetele talupidajatele pandud peale piirangud liikmesriikidel küll on siin teatav eneseotsustamise õigus, kuid ähm, probleeme siiski on. nüüd, kus ÜPP reform on ukse ees, on äh, suurepärane võimalus äh, nõudeid lihtsustada, tagada selle, et Euroopa raha toodab lisaväärtus ning et üksikisikud ja kogukonnad äh, lõikaksid kogu sellest protsessist selget kasu. suur tänu ja nüüd vaba mikrofon ja kõigepealt saab sõna härra Gžip aitäh, proua president. kontrollikoja äh, aruande tulemuste tutvustamine pakub, äh, annab meile alati väga palju teavet ja me alati saame ka teada, et mida me tulevikus saaksime parandada. milline on kõige olulisem järeldus? seal, kus äh, menetlused ei ole liiga keerukad, on äh, veamäär väiksem. mida keerukam poliitika, seda suurem veamäär ja seda suurem on ka äh, reeglite rikkumise määr. üks näide on ühtekuuluvuspoliitika, mis on Euroopa Liidu jaoks äh, äärmiselt oluline. õigesti on öeldud ka välja see, et põllumajandusvaldkonnas on palju probleeme, aga siin on asi samamoodi, et kus äh, poliitika on keerulisem, menetlused keerulisemad, on veomäär suurem. otsustava tähtsusega on koostöö riiklike äh, kontrolliasutustega, aga oluline on ka koostöö rahvusparlamentidega, eelarvekomisjonidega ja eelarve kontrollikomisjonidega või siis äh, rahvusparlamentide e-, e-, Euroopa asjade komisjonidega. mina käisin äh, Ähm, rahvusparlamentide koosolekul, kus seda raportit tutvustati ja seal oli see huvi väga suur. proua Kadenbach, aitäh, ma näit-, arvan, et see aruanne näitab väga hästi, et kontrolle tuleb, kontrollid muutuvad paremaks ja ma ei karda ka neid veamäärasid, sest ma arvan, et, et see eelarvekontroll on samuti ähm, süsteem, mil, kus olukorda parandatakse, asjadest õpitakse ja seetõttu äh, tuvastatakse rohkem vigu. oluline on, et neid vigu tulevikus mäng-, välditaks ja seetõttu ma tahaks äh, tähelepanu juhtida eile tut-, tutvustatud viiendale ühtekuuluvusaruandele, sest äh, komisjon kutsub kõigi üles oma arvamust avaldama ja ma arvan, et tulevikus on väga suur äh, võimalus luua sellised tingimused, mis võimaldaks toetusi saada tulevikus lihtsamalt, vähendada bürokraatiat, aga teisalt tagada ka väga vajalikku selget kontrolli maksumaksja rahade üle, nii et ma kutsun kõiki üles komisjoni ettepanekut järgima, meie parlamendis kindlasti teeme seda. aitäh, proua Kadenbach, kas keegi soovib veel sõna vaba mikrofoni raames? ma ei näe, et keegi rohkem sõna sooviks ja annan sõna volinik Šemetale teile. suur tänu, proua president. tänane arutelu näitab väga hästi seda, et äh, Euroopa Liidu eelarve juhtimises aastal kaks tuhat üheksa saavutati tõsine edasiminek. kontrollikoja selge seisukoht äh, aruandluse äh, osas ja tõsiasi, et veamäär on ajaloo kõige väiksem, näitab äh, seda, et komisjon on langetanud õiged otsused ning toonud äh, sisse õiged meetmed äh, selleks, et parandada aruandlust praegusel eelarveperioodil. samas Kontrollikoda toob välja ka need piirkonnad, kus on vaja teha suuremaid jõupingutusi kõigi osapoolte poolt ma viitan siin muidugi otseselt komisjonile, aga ka liikmesriikide vastutavatele ametitele, kelle kohustused vastavalt jagatud juhtimissüsteemile on äh, tänu Euroopa Liidu tegutsemislepingu uutele sätetele saanud suurema pädevuse. paljud äh, saadikud viitasid täna võimalikule sanktsioonide rakendamisele liikmesriikide suhtes. ma tahaksin öelda komisjoni poolt, et me juba teeme seda ja suhteliselt äh, karmikäeliselt näiteks praegu on peatatud nelikümmend programmi ühtekuuluvuspoliitikas, miljardi saja viiekümne miljoni euro mahus ning tohutu summa seega ja näitab seda, kui tõsiselt me oma tööd võtame. aastal kaks tuhat kümme on äh, muuseas meie sanktsioonide maht kahekordistunud äh, võrreldes aastaga kaks tuhat üheksa nii et ähm, näiteks alles ree-, eelmisel reedel äh, otsustasime ka põllumajandusest äh, üle saja, üle viiesaja seitsmekümne kaheksa miljoni äh, euro tagasi kutsuda abi saanutelt, nii et tõesti, me oleme võtnud oma tööd väga tõsiselt ja, ja jätkame sellist suhtumist ka tulevikus ja Kontrollikoda on öelnud, et äh, tagasinõudmiste ja finants äh, äh, korrektuuride arv on ka paranenud oluliselt aastal kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kaheksa, aga võrreldes kolm koma üheksa miljonit eurot, suhteliselt suur summa, ja me kavatseme kindlasti selle poliitikaga jätkata ning sanktsioone vajadusel ka kasutusele võtta kontrollikoja aruanne ja eelarve täitmise heakskiitmise protsess, mis nüüd käivitub, on väga oluline mitte ainult tänaste programmide puudujääkide väljatoomiseks, vaid ka tulevikuks järelduste tegemiseks. ja Kontrollikoda on täiesti õigesti siin äh, viidanud sellele, milline see tee edaspidi peaks välja nägema, loomulikult äh, tuleb keskenduda lihtsustamisele, äh, hanke nõudmiste toestamisele, sellepärast on täiesti selge see, et suur osa vigadest äh, tehti just nimelt abikõlbulikkuse kriteeriume täites või ähm, hangete nõudmisi täites, loomulikult tuleb sellest oma järeldused teha. ja Euroopa Komisjon on, on valmis selleks seega siis äh, komisjon kavatseb käituda vastavalt kontrollikoja soovitustele ja, ja loodab, et eelarve täitmise heakskiitmise protsess kujuneb äh, viljakaks nüüd selle debati lõpuks annab proua president sõna kontrollikoja presidendile. suur tänu, proua president. austatud parlamendisaadikud. lubage tänada teid kõikide nende lahkete komplimentide eest, mida te olete Kontrollikojale edastanud. see on kiidusõnadeks need on kindlusõnadeks kindlasti meie kojas iga päev töötavatele inimestele, kes äh, järgivad kõige kõrgemaid professionaalseid nõudeid, äh, teevad oma tööd vastavuses äh, rahvusvaheliste auditi eeskirjadega selleks, et ähm, aidata siis teie koja tööd. me oleme võtnud kuulda Euroopa Parlamendi soovitusi ja tooksin ainult kaks näidet selle kohta, milliseid muutusi oleme sisse toonud kahe tuhande üheksanda aasta aastaaruandes selleks, et tulla vastu teie palvele e-, anda rohkem informatsiooni. me oleme aru, aastaaruandesse liitnud äh, üldülevaate olukorrast, esimest korda siis oleme andnud sellise ülevaatliku pildi ja selles teeme me järelduse, et äh, viimastel aastatel on asjad paranenud ja kõige olulisem on see, et äh, veamäärad eelarve osas üldiselt on alanenud. oleme teile jaganud äh, oluliselt rohkem informatsiooni kui eelmisel aastal. eelmisel aastal ütlesime me, et äh, vähemalt üksteist protsenti eelarvevahenditest oleks pidanud jääma välja maksmata. sellel aastal võime juba öelda, et kõige tõenäolisem veamäär on äh, tõesti üle viie protsendi. eelmisel aastal veel me selliseid täpseid arve tuua ei saanud. ja et vähemalt kolm protsenti äh, välja makstud vahenditest äh, oleks pidanud jääma välja maksmata. ja see on meie töö selge tulemus, need on tõsiasjad. miks? kus oleme saavutanud edu? me ei äh, võta neid fakte nii-öelda laest, me, meie otsused sõltuvad komisjoni ja liikmesriikide andmetest, me oleme sõltumatu institutsioon, äh, mille tegevust juhib alusleping ja meie järeldused baseeruvad tõenditel, nendel tõenditel, mis meie kojale saadetakse. ja me peame need tõendid võtma aluseks oma eelarve täitmise heakskiitmise protsessis me oleme valmis teid omalt poolt äh, igati toetama. ja peamine põhjus, äh, nagu me aruandes ka oleme öelnud, on see, et osalt see süsteem, mis on juurutatud praegusel eelarveperioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist vahendite kasutamise kontrollimiseks, äh, on olnud tulemuslikumad. ja teine põhjus on äh, see, et äh, praegusel programmiperioodil välja makstud äh, summad on ainult kakskümmend viis protsenti praeguseks ja seega meie tõendite kohaselt on praegu olnud programmide täitmise määr väiksem, kui see oleks pidanud olema. ehk teisisõnu siis osalt süsteemi tulemuslikkus ja maksete vähendamine, vähenemine on tekitanud tänase olukorra. ja sellepärast olemegi andnud hoiatuse. tuleb vaadata, kuidas asjad arenevad nüüd edasi. süsteem peab toimima kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis. luubi all peavad olema kõik vahendid, ka need, mis makstakse välja tulevikus, nii et vaatame, kuidas asjad arenevad, nii et öö, öö, kutsuksin üles ettevaatlikkusele. kuid nagu ma ütlesin, me oleme valmis Euroopa Parlamenti igati aitama, eriti eelarve kontrolli komisjoni eelarve täitmise heakskiitmise protsessis. meie koja liikmed on valmis teiega koostööd tegema ja teile informatsiooni jagama. abi anname teile aga ka läbi oma eriaruannete teemaauditid ja teised äh, aruanded, mis keskenduvad äh, siis tegelikkusele meie poolt kasutatud vahendite äh, tulemuslikkusele ja sellele, milline mõju on olnud nendel vahenditel, mille Euroopa Liit on välja maksnud. ja see on kindlasti teie koja huvides. loomulikult eelarve täitmise kohustus lasub peaasjalikult Euroopa Komisjonil, kuid Lissaboni leping ütleb, et seda koostöös liikmesriikidega ja kui me peame suunama pilgu nüüd tulevikku, eh, siis eh, ütleksin, et praegu on meil eh, erakordne võimalus saada uut hoogu juurde Euroopa Liidu eelarve täitmise parandamisele. arutelul on uus finantsmäärus, mis üsna pea vastu võetakse ning sellest kujuneb see alus, millele ehitatakse üles tulevikuprogrammide Äh, juhtimine, kui me tahame, et reeglid oleksid lihtsamad, selleks et süsteemid oleksid kulutõhusamad liikmesriikides ja ka komisjonis, siis praegu peame hakkama nende asjadega tegelema. eelarverevisjon samuti tulemas järgmisel aastal, nii et proua president, ja sellega ma lõpetan, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, Euroopa Parlament on nüüd siis äh, silmitsi hetkega, kus tuleb langetada väga tõsiseid otsuseid tuleviku osas. Euroopa Kontrollikoja võib teid selles aidata, ma soovitaksin teil äh, meie soovitusi jälgida ja järgida, need, mis me oleme juba esitanud äh, peamiste riskide ja väljakutsete osas, ja kui äh, vaatluse all on äh, järgmised äh, programmid, järgmise programmiperioodi ajal, siis tuleb sellele minu meelest tähelepanu pöörata. ja me peame endale esitama küsimuse selle, et kas meie, meie tänased rahastamissüsteemid toodavad lisandväärtust, kas meie süsteemid on lihtsad, millel on selged eesmärgid, mis on realistlikud, ja et kas vastutuskohustusliin on selgelt paigas sellepärast et teinekord äh, väidetakse seda, et ei komisjon ega ka liikmesriigid ei ole valmis võtma endale vastutust kanda. nüüd on võimalus asju muuta ja Kontrollikoda on valmis teid äh, alati selles osas toetama. suur tänu! Äh, suur tänu, nende sõnadega lõpeb ka see arutelu, suur tänu! ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, see on proua Katleen Van Bremti raport määrus äh, number kuussada kuuskümmend kolm murd kaks tuhat üheksa